Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja. kuuendal mail kaks tuhat kümme peatatud osaistungjärk on uuesti alanud. esialgset infot teile natukene. täna tähistab Euroopa Liit kuuendat korda homofoobia vastast päeva kakskümmend aastat tagasi kustutati homoseksuaalsus Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ametlikust haiguste nimekirjast. Euroopa Liit on igasuguse homofoobia, homofoobia ilmingute vastu ja see on sisse kirjutatud ka põhiõiguste hartasse. käesoleval kuul öö, tähistasime me ka kaheksandal ja üheksandal mail Brüsselis ja Strasbourgis Schumani deklaratsiooni kuuekümnendat aastapäeva ja siis toimus ka, toimusid ka Euroopa Parlamendi avatud uste päevad. inimesed said oma silmaga vaadata, milline näeb Euroopa Parlament välja. üle kolmekümne kolme tuhande Euroopa Liidu kodaniku külastasid parlamendihooneid Brüsselis ja Strasbourgis. siin kojas toimus ka koosolek, kus olid kohal kaheksasada noort inimest kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest, me pidasime nendega arutelusid. ja mina koos üheteistkümne Euroopa Parlamendi saadikuga osalesime seal. veel üks asi, nädal aega tagasi, teisipäeval, üheteistkümnendal mail oli mul suur au anda üle Charlemagne'i noort, noorsoo auhind Aachenis. Saksa, Iiri ja Bulgaaria kandidaadid olid esimesel, teisel ja kolmandal kohal. Saksamaa projekt tõi kokku kakskümmend üks erinevat liikmesriiki ja kakskümmend neli eh, tehnikumi, tehn-, tehnoloogiaülikooli. see oli selline ühisprojekt. peamine Karl Suure auhind anti üle kaks päeva hiljem ja see anti üle Poola peaministrile Donald Tuskile. neljandaks infokilluks eelmisel nädalal külast-, olin, olin ma Stockholmis, kus toimus Euroopa liikmesriikide parlamentide, e-, Euroopa parlamentide spiikrite kohtumine. kõigi neljakümne parlamendi esimehed olid kohal. me rääkisime tulevasest koostööst, tulevasest Belgia eesistumise ajast, ja seda üritus, selle ürituse korraldajaks olid Rootsi parlamendisaadikud, keda aitasid ka Hispaania parlamendisaadikud, sest hispaanlased on praegu Euroopa Liidu eesistujad. samuti toimub, toimuvad ühisparlamentaar- ja parlamendikomisjonide istungid nüüd aga sooviksin ma õnnitleda Euroopa Liidu liikmesriike, Ühendkuningriiki ja Ungarit, kus on nüüd uued valitsused, loodetavasti saavad need valitsused olema stabiilsed, sest Euroopa Liidul on tarvis stabiilseid valitsusi, et otsuste vastuvõtmise protsess oleks võimalikult kiire. Euroopa Liidus kehtib ühenduse meetod, aga koostöö liikmesriikide valitsustega on meie jaoks väga oluline pidades silmas tõhusat öö, otsuste vastuvõtmist, mis oleks meie kodanike huvides. nii palju siis infot. kuuenda mai istungi protokoll ja seal vastu võetud õigusaktid on teile laiali jaotatud, kas teil on selle kohta kommentaare? ei. seega on need, see protokoll vastu võetud. daamid ja härrad palun, härra Mauro. Mr Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Solo per ricordare che questa mattina. tänan. ma võtan eh, sõna ainult selleks, et meenutada, et täna hommikul eh, Afganistanis